märkusi nende kohta ei ole. sellega on siis, äh, vabandust, jah, protokoll äh, eilseks päevaks heaks kiidetud. järgmine teadaanne. Prantsuse Vabariigi pädevad äh, asutused on saatnud presidendile kaks parlamentaarse immuniteedi äravõtmise taotlust. Need puudutavad Jean-Francois Jalki ning samuti härra Jean-Marie Le Peni, kuna käimas on öö, äh, äh, juriidilised uurimised. vastavalt öö, äh, meie kodukorrale on saadetud kõnealused taotlused juriidiliste küsimuste komisjoni. sain ka Rahvapart-.